ja kuivõrd äh, järgmised äh, raportöörid äh, ei ole kohal, siis teeme väikese pausi, kuni proua Korneliitsen kohale jõuab. proua Korneliitsen, suurepärane, et te olete tulekul. asume kohe rääkima siis sellisel juhul teie raportist, mis käsitleb naiste õiguseid ühinevates Balkani riikides. annan teile aega, et te saaksite istet võtta ja siis äh, annan teile aega, et te saaksite istet võtta ja siis annan teile ka kohe sõna suur tänu, proua juhataja. ja räägin edasi inglise keeles, tulin just äh, hääletuselt, nii et ma vabandan väga, et jäin pisut hiljaks tahaksin tõesti kogu südamest tänada kõiki, kes on selle teema vallas minuga koostööd teinud, kõigepealt loomulikult variraportööre, aga ka sekretariaati, äh, minu äh, komisjoni ja tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni, kes selle raporti koostamise igas etapis oli valmis meid aitama nõuga ning jagama meiega oma kogemusi ja oma ekspertteadmisi. nii et äh, see oli tõesti suurepärane ka peaaegu kõik äh, Balkani riikide valitsused vastasid äh, selle raporti eelnõule, äh, muudatusettepanekutele, väga paljud vabaühendused, vähemalt üle kahekümne vabaühenduse olid kaasatud, mitmed ametid, väga paljud inimesed olid selles protsessis osalised ning aitasid seda raportit koostada. ning selles mõttes juba enne seda, kui me asume hääletama, on see raport oma eesmärke teeninud, sellepärast et see on tekitanud laiaulatusliku arutelu naiste õiguste teemadel, teemal Balkani riikides. ja sellest on juba räägitud, vabaühendused kasutavad seda raportit selleks, et nende oma eesmärkide nimel võidelda, mind on kutsutud parlamentidesse, et rääkida sellest raportist pärast seda, kui me oleme selle üle homme hääletanud. mul on väga hea meel, et me äh, võime ühe lõike kõrvale jätta äh, homme, homsetelt hääletustelt äh, Horvaatia osas, sellepärast et Horvaatia on meie nõude juba vahepeal ära täitnud ja ma loodan, et järgmisel aastal, kui me vaatame seda üle, võime praktiliselt kõik lõigud välja jätta ja kustutada, sest et kõik äh, Balkani riigid on äh, meie soovitusi kuulda võtnud äh, ning püüdnud naiste õigusi edendada. kõige olulisem element selles raportis on asjaolu, et Balkani riikides õigused on olemas, aga ainult paberid. Balkani riigid on väga usinasti vastu võtnud igasuguseid õigussätteid selleks, et Euroopa Liidu akiid üle võtta aga praktikas äh, väga paljud naised ei saa neid õigusvahendeid kasutada, nad äh, kas ei tea nendest või puuduvad institutsioonid, äh, mis diskrimineerimisest teataksid või aitaksid teatada või sellepärast, et õigusriigi põhimõte naiste jaoks ei toimi nii, nagu peaks, veel mitte. nii et oma soovituste tulemusena me ei ole teinud ainult üldiseid äh, soovitusi kõikide riikide kohta, vaid oleme väga konkreetseid soovitusi teinud äh, erinevatele liikmes, erinevatele riikidele Balkani piirkonnas. ja me loodame, et Balkani riigid äh, on valmis härjal sarvist haarama ning meie soovitusi ellu viima, nii et me saaksime need tulevikus oma soovitustest kustutada ja lubasin kolleegidele, et ma mainin veel ühte asjaolu, nimelt seda, et me rääkisime siin pisut selle äh, üle ka, äh, et kuidas nimetada ühte Balkani riiki, kas kui nimetada seda endiseks Jugoslaavia vabariigiks Makedooniaks või jätta see osa endine Jugoslaavia vabariik välja. ja lõpuks äh, jõudsime me kompromissini mida toetas valdav enamus, otsustasime, et äh, nimisõnana kutsume riiki endiseks Jugoslaavia vabariigiks Jugoslaaviaks, kuid äh, omadussõnana kasutame me sõna Makedoonia ja loodetavasti selline kompromiss on kõigile vastuvõetav, nii Euroopa Liidu liikmesriikidele kui ka kõnealusele Balkani riigile ja äh, mul, minu tähelepanu juhiti sellele, et kõikides keeleversioonides ei ole nii tehtud, nii et äh, loodetavasti me saame selle probleemi siis lahendatud, nii et kõik on selle raportiga rahul ning valmis äh, kerge südamega selle poolt hääletama. suur tänu, proua Kannelinsen ja, ja Ja oleme siis vaba mikrofoni juurde jõudnud kohe, kuna me võtame kiiresti need raportid läbi ja proua Žividelska saab sõna kõigepealt. E, suur aitäh! see raport võimaldas meil tõepoolest saada põhjalik ülevaade sellest, milline Euroopa Liiduga liituvates e, Balkani riikides olukord naiste õigustega. seal on väga vähe naisi, kes on kes käivad regulaarselt tööl. tuleb rõhutada, et väga erinev suhtumine erinevatesse sugudesse naiste tahaplaanile jätmine on tekitanud mitmesuguseid arusaamatusi nii meie seisukohalt kui ka nendes ühiskonnas, kes, ühiskondades, kes püüavad Euroopa Liiduga liituda ja kes peaksid tegelikult naiste võrdõiguslikkuse eest ühiskonnas head seisma. suur tänu ja sõna saab proua Tantšilja. Conform unor studii recente s-a suur tänu, lugupeetud juhataja, hiljutised uuringud näitavad, et meil puudub piisav statistiline info soolise võrdõiguslikkuse, naistevastase vägivalla, naiste rikkuste, naiste õiguste rikkumise kohta Balkani kandidaatriikides aga meil on vaja selliseid statistilisi andmeid selleks, et parandada naiste olukorda, äh, keda diskrimineeritakse mitmel tasandil. Euroopa Komisjon võiks äh, siinkohal oma nõuga aidata ning äh, komisjoni üksused võiksid koostada ka aruandeid majanduslikest, majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste paranemisest naiste jaoks ja samuti tuleks aidata kaasa sellele, et otsustusprotsessideks osaleks piisav osa naisi, samuti tahaksime naiste ettevõtlusvaimu julgustada, see on hädavajalik selleks, et demokraatiat Balkani riikides tugevdada tu,, tugevdada, tegemist on ju kandidaatriikidega. proua Vertmann Äh, sieben westliche balkanländer sind beitrittskandidaten und sie haben alles seitse lääne balkani riiki on kandidaatriigid ja nad on teinud väga palju tööd selleks et äh, täita äh, võtta vastu õigusakte mis puudutab naiste ja meeste võrdõiguslikkust aga neid äh, õigusakte tuleb ka ellu viia ja selleks on vaja ka teatavaid meetmeid võtta, nagu öeldud, need riigid on jõud-, ei ole jõudnud ühekaugusele, mõnes, äh, mõnda riiki kutsutakse üles kaasama naisi rohkem poliitilistesse otsustesse, ähm, aga teistele riikidele öeldakse, et vaja on parandada Äh, ta-, äh, naiste võrdõiguslikkust, üldiselt on tegemist väga objektiivse ja tasakaalustatud raportiga, mulle meeldib väga see, et edusammud on väga hästi välja toodud ning äh, seetõttu kutsun üles neid riike jätkama jõupingutusi, aitäh! Lunatšek aitäh ja nüüd saab sõna proua Lunatšek. ka mina tahaksin tänada raportööri ja variraportööre selle väga hea raporti eest reacted already and, and put some of the criticism that was in there into practice. tahaksin tänada selle väga hea raporti eest ja väga oluline on naiste rollile tähelepanu pöörata Lääne-Balkani riikides nagu igal pool mujal, aga praegu me räägime siin siiski Lääne-Balkani riikidest. pärast Balkani sõjaperioodi üheksakümnendaid aastaid on see teema väga oluline ja oluline on, et nüüd hakatakse naiste tugevdamisele tähelepanu pöörama. vägistamine ei, äh, on teema, millest ei räägita, vägistamine sõjatingimustes, äh, sõjakuritegi, kuriteod äh, ei ole kohtu ette jõudnud, naised, keda vägistati sõja ajal, ei ole veel saanud äh, õiguse, äh, õigust taga nõuda ja ka kohtusüsteem peab sellele tähelepanu pöörama. poliitiline osalus äh, poliitilises elus on samuti oluline naiste jaoks, Kosovos on üks kolmandik poliitilistest ametikohtadest naistele tagatud, teistes liikmesriikides on õigused siiski ainult paberil. härra Paška, palun. suur tänu, ja ma mõistan küll seda lähenemist, kui me hindame naiste olukorda ja vaadates nende õigusi Balkani riikides, siis loomulikult me ei tahaks ka äh, viidata äh, mõningatele nõrkuspunktidele, kuid me peaksime ikkagi vaatama, milline on praegune raport ja millised on meie dokumendid, mis esitati meile eelmisel kuul. kui punktis kolmkümmend kaheksa, kui me hindasime Kosovo võimalikku ühenemist, me pidime Kosovo valitsusele, parlamendile paluma olla aktiivsemad kui äh, selleks, et võtta kasutusele meetmed, mis on suunatud äh, koduvägivalla vastasele võitlusele. me oleme samuti öelnud ka seda, et tegemist on väga vähese naiste kaasatusega võtmesektorites ühiskonnas ja seega olekski väga oluline, kui dokumendi sisu hinnatakse täpsemalt sama valdkonna, sama riigi ja sama teema osas, et me teaksime, kas tõepoolest on olukord nii. palun, härra Kukan. suur tänu mõeldes traditsioonilistele tavadele ja stereotüüpidele, mis Balkani riikides endiselt äh, on levinud, siis väga oluline on naiste õigusi austada, sest tegemist on moderniseerimise ühe olulise tahuga. me tõi, kõik tahame jõuda kaasaegsesse maailma ja need riigid peaksid jõudma ka meie Euroopa perekonda. ma olen kindel, et Euroopa Liit võiks olla toetavam äh, naiste õiguste süvalaiendamisel. ma olen natuke kõhklev selles osas, kas see peaks toimuma positiivse diskrimineerimise ja kvootide kasutamise kaudu või selle kaudu, et me püüame luua paremaid tingimusi naisettevõtjatele, nende poliitilisele kaasamisele ning stereotüüpide kaotamisele. poliitikuna ma tihtipeale kohtun naistega, piirkonnas, kes on saavutanud väga kõrgeid poliitilisi positsioone. Kosovo, Albaania, Serbia ja Makedoonia erinevaid ministreid ja parlamendisaadikuid. ma näen seda, et nendel naistel on uhke tunne selle üle, et nendel on oma ametikohad käes ilma kvoodideta, kuid ma väga hindan raportöör Kornelisseni panust aitäh, härra Kukan ja proua Kleva Kekuš saab järgmisena sõna v imenu sd bi se želela zahvaliti sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin tänada raportööri väga hästi koostatud ja äh, hea raporti eest äh, selles raportis rõhutatakse seda, kui oluline on naiste roll Balkani riikides ja samuti, kui oluline on see, et nad oleksid võrdsed. naiste võrdõiguslikkus olukord küll paraneb, aga probleeme on endiselt, mis vajavad lahendamist. üheks peamiseks probleemiks on naiste vähene osalus tööturul. see tähendab seda, et naised sõltuvad rahaliselt veel endiselt väga palju meestest. teiseks probleemiks on see, et naisi on väga vähe otsuseid langetavatel ametikohtadel, väga vähe poliitikas, väga vähe majanduses. selleks, et saavutada võrdsus selles vallas, valdkonnas tuleb rakendada kvoote, üks riik on seda juba teinud, aga teised veel mitte. samuti peame võitlema äh, seal valitsevate stereotüüpide vastu. on äh, viimane aeg, et nende riikide valitsused äh, võtaksid endale kohustuse kinni pidada rahvusvahelistest standarditest, mitte ainult poliitika vallas, vaid ka majanduses, nagu raportöör ütles, olukord ei ole veel päris hea. aitäh! proua president, võrdõiguslikkuse põhimõtte järgimine kandidaatriikides eh, on väga oluline, kuid seadustest ei peeta veel kinni. naiste kaasamine poliitikasse on nendes riikides väga oluline küsimus, see on väga tähtis konfliktide lahendamiseks ning see aitaks nendel riikidel kiiremini liituda Euroopa Liiduga. see ei ole vastuvõetav, et praegu veel äh, on riike, kus naisi diskrimineeritakse usulistel põhjustel, muudel põhjustel ning meil on vaja võtta ka meetmeid koduvägivalla vastu, tagada naiste reproduktiivtervis. me peame nendele küsimustele Balkani riikides eh, pöörama väga palju tähelepanu ning meil on vaja eh, kasutada sobivaid võrdlusaluseid, tuleb jälgida, et seadusi ka ellu viidaks ning tagataks naiste võrdõiguslikkus. nüüd saab sõna härra Kohveraati. grazie presidente aitäh, president, naisõiguste küsimus on äärmiselt oluline ja on seda alati olnud. see küsimus on veelgi olulisem, kui me räägime riikidest, mis soovivad normaliseerida demokraatia olukorda on väga oluline, et me sellel küsimusel silma peal hoiame samuti peaksime vaatama, et võrdõiguslikkus oleks tagatud tööturul. naised on tööturul taga äh, tihtipeale nõrgemas olukorras, eriti praeguse kriisi tingimustes, mis põhjustab äh, väga palju kahju. niisiis, äh, naistele tuleb pöörata erilist tähelepanu, erilist tähelepanu tuleb pöörata kõigi, kõigele, mis on äh, Äh, seotud naiste rolliga tööturul, naistel on raske töökohti saama, äh, saada, tihtipeale ei ole tegemist päris korraliku töökohaga, töökohaga, mis äh, ei nõua erilisi kutseoskusi, naisi tihtipeale töökohal diskrimineeritakse meestega võrreldes näiteks palga vallas ja samuti õiguse vallas tööle, me peame arvestama kodakondsusega, me peame arvestama ka naiste rolliga tööturul, aitäh! härra Kelly järgmisena aitäh, president. tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest võrdsus on kahtlemata midagi sellist, mis on meile kõigile väga südamelähedane, paraku tegelikkuses seda väga, seda põhimõtet väga tihti ei rakendata Äh, näiteks kui me oleme siin parlamendisaalis neljapäeva õhtuti ja räägime inimõigustest, siis on väga selge, et mõnedes riikides naistes on, on naistel väga vähe õigusi, me üritame seda olukorda parandada, aga olukord ei ole kõige parem ka Euroopa Liidus. ametlikult on meil küll võrdõiguslikkus, aga naistel on tihtipeale väga raske karjääri teha, valitsevad igasugused takistused neil on, nende võimalused poliitikas läbi lüüa on piiratud ja seetõttu on väga oluline, et kandidaatriikides oleks samuti võrdõiguslikkus üheks peamiseks prioriteediks ning nad peavad tõesti tegema ka elusamme selle, edusamme selles valdkonnas, äh, sellepärast et muidu ei ole neil mõtet Euroopa Liiduga liituda, aitäh! kas härra Boris on kohal? jah. aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri äh, tehtud töö eest kui me kõneleme naiste õigustest, siis äh, ei tohi unustada Balkani ajalugu. Äh, osad nendest on nüüd kandidaatriigid, aga nende riikide ajalugu on olnud väga keeruline. Nad on pidanud äh, toime tulema oma keerulise minevikuga, sõjaga, inimõiguste rikkumisega, naiste õiguste rikkumisega, aga täna on meil võimalik jagada nendega parimaid kogemusi ning täna on aeg, kus me peaksime edendama veelgi suuremat naiste osalust avalikus elus, veelgi suuremat äh, naiste osalust äh, juhtivatel ametikohtadel, me peaksime naisi igati toetama me peaksime saavutama selle, et kõik Balkani riigid liituvad Euroopa Liiduga ning soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on väga oluline selles kontekstis ning meie tõesti peaksime aitama valmistada ette selliseid õigusakte, mis aitavad olukorda parandada ning samuti peaksime jälgima olukorda Balkanil, aitäh! aitäh kõigile ja nüüd proua Kruus, teie kord asi kokku võtta. aitäh, president, lugupeetud saadikud tahaksin proua Kornelissoni tänada äh, raporti eest, mis käsitleb naiste olukorda Balkani äh, riikides Äh, mul on väga hea meel tõdeda, et raportöör on konsulteerinud väga paljude sidusrühmadega, sealhulgas ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning siin raportis tõesti juhitakse tähelepanu sellistele küsimustele, mis on ka Euroopa Komisjoni jaoks olulised, kui me hindame äh, edusamme, mida on tehtud Lääne-Balkani riikides soolise võrdõiguslikkuse vallas. härra president, nagu raportis on öeldud, äh, on seaduste ellurakendamine ja jõustamine selles valdkonnas kõige olulisem ning seetõttu äh, komisjon leiabki, et äh, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid peavad rakendama agiid selles vallas ja samuti on loomulikult oluline rahaline toetus ning äh, Äh, jälgimine, et seadusi tõepoolest ka jõustatakse ja selleks me saame kasutada ka ühinemiseelset strateegiat, nagu te teate, kõigi Euroopa Liidu direktiivide täielik äh, ülevõtmine, ma pean silmas direktiive, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust, on üks äh, Euroopa Liiduga liitumise tingimus. äärmiselt oluline on välja arendada ka haldus- ja Äh, institutsionaalsed struktuurid, mis soodustavad võrdsete õiguste ellurakendamist. sellega seoses on Euroopa Komisjon kutsunud üles keskenduma rohkem soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele. näiteks me osutame abi kohtunike koolitamiseks ning teeme äh, Äh, koostööd äh, mitmete organisatsioonidega, mis on tegusad just nimelt soolise võrdõiguslikkuse vallas. Euroopa Demokraatia ja Inimõiguste Instituut äh, saab otseselt toetada neid organisatsioone ning naiste õiguste organisatsioonid on sellest algatusest ka väga palju kasu saanud. samuti oleme me neid organisatsioone toetanud läbi tehnilise abi kodanikeühiskonna organisatsioonidele. meie laienemisstrateegias on ette nähtud uuenduslik lähenemine just sellele, kuidas kutsuda esile muutusi põhiõiguste vallas. siin strateegias on ette nähtud mehhanismid, mis puudutavad peatüki kakskümmend neli ja peatüki kakskümmend kolm, see peatükk käsitleb kohtunikkonda ja põhiõigusi. kaks, äh, paragrahv, äh, peatükk kakskümmend kolm on Äh, üks peatükk, mis äh, avatakse viimasena ja suletakse ilmselt ka viimasena, alles siis, kui siis tõesti edusammud on saavutatud ja lõpetuseks, härra president, tahaksin rahuloluga tõdeda, et Horvaatia kui tulevane liikmesriik on äh, täielikult võtnud üle kõik õigusaktid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning tahaksin tervitada ka Äh, teie ettepanekut, et soolise võrdõiguslikkuse äh, ombudsman Horvaatias võiks olla eeskujuks ka teistele piirkonna riikidele, aitäh! Well, suur tänu ja suur tänu, kolleegid, ja eriti loomulikult tahaksin tänada raportööri äh, Kornel Sõõsele eest ja ma ta-, ja hääletame homme kaksteist kolmkümmend niisiis, suur tänu ja läheme edasi siis proua Weberi raporti juurde. nii et räägime Euroopa Liidu hartast, ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjale Euroopa Liidus ja palun ne, äh, neli minutit raportöörile